Colleagues, if you can take your seats, we'll start off with the vote. kolleegid, kas te nüüd äh, oleksite nii kenad ja võtaksite istet, me arustame Connecting Europe'i arutamisega loodan, et kõikidel on hääletuskaardid kaasas teil on tarvis hääletuskaarti, sellepärast et mitte mingisuguste käte abil hääletamisega meie täna nõus ei ole. hästi, härra Kraamer. härra esimees ma sooviks meie fraktsiooni kohta teada anda, et me osaleme sellel üritusel täna protesteerides, sellepärast et reegleid on pidevalt muudetud. eile kell kümme õhtul saime me hääletusnimekirja kompromissi, äh, muudatusettepanekutega. kompromisse ei ole töötatud välja aruteludes, vaid äh, kompromiss äh, tekkis siis, kui suured fraktsioonid äh, seda soovisid, kui neli fraktsiooni kompromissi soovisid, ei olnud võimalik seda teha. nii et äh, protseduur muutus kogu aeg, eile koordinaatorite koosolekul me taotlesime, et me teeksime täna eraldi hääletusi, osade kaupa hääletusi, äh, kolm fraktsiooni, kolm koordinaatorit olid poolt, kaks olid vastu ja üks jäi erapooletuks ja siis öeldi, et aga, et kui suured fraktsioonid on vastu, siis on enamus ju vastu, nii et äh, ei saa. E, siis muudeti protseduuri niimoodi, et et alguses öeldi, et osade kaupa hääletust ei tule, siis öeldi aga, et kuna ITRE soovis seda mitte osade, lisade puhul, vaid tekstis, siis me lekkisime selles kokku, eile öeldi jälle, et ei tule osade kaupa hääletust. nii et ähm, teisi arvam-, teist arvamust ei ole võimalik hääletada, nii et eile me saime siis äh, need äh, Need nimekirjad ainult ühes keeles, siin on äh, komisjoni reegleid pidevalt muudetud, me ei ole sellega nõus, me kontrollime kõike üle, et kas see hääletus täna on üldse legaalne. E hästi, me hakkame tegelikult hääletama täna ju Connecting Europe'it, mitte TNT-d, äh, härra Kramer. see just selle kohta käibki. härra esimees, meil on kuuskümmend üheksa kompromissi, mida me peame hääletama. Need äh, on äh, kaheksakümmend viis lehekülge kokku ja mind huvitaks, et kas mitmekeelsuse nõuetest on siin kinni peetud yes.? mulle on öeldud küll, et on kinni peetud sekretäriaat mulle vähemasti niimoodi ütles. niisiis, mina nüüd igal juhul jätkan ja aru, alustame kohe hääletust Connecting Europe Facility kohta raportöör Adina Valjans, Dominic Kriike ja, ja Dominic Riquet, Ines Ajala Sender, Adina Yolana Valjan ning alustame siis kõigepealt elektrooniliste hääletusseadmete kontrolliga, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? okei okay., you need to move over to. hästi, Ines, sa võiksid kas sa võiksid sinnapoole istuda, mul on tarvis nüüd kindlaks teha, et kõik oleksid ikka kohal, et kõikide masinad töötavad, nii nüüd on hääletus lõppenud, kuidas on teie hääletusseadmetega lood? kas kõigil, kõik on rahul? hästi, siis hakkame peale. artikkel üks ootame, kuni Ines oma koha saab sisse võetud. okei okay,, raportöör ready, Ines? hästi, nii, raportöör Ines, kas oled valmis? hüva, hakkame peale. niisiis, maraton algab, daamid ja härrad. artikkel üks, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. Äh, härra Turmese lisa poolt vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. järgmine kompromiss üks A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kaks, kolm, viis, lisa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud kaks, kolm, kuus, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kolmteist poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd äh, kolmkümmend kaks, see on minu nimekirjas juba leheküljel viis, sellist kolmkümmend kaks poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt vastu erapooletuid Äh, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Äh, regi neliteist poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud äh, kakssada kuuskümmend kolm lisa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromiss viis nüüd. katsuge üles leida poolt, vastu, erapooletuid. see on vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaks lisand poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Budget kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Regi viisteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kuus ja kakssada kaheksakümmend on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss number kuus, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli, lisa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse proua Tikau, poolt, vastu, erapooletuid, see oli tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd jõuame kol-, ei, siiski kompromiss üheksa juurde kõigepealt. kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd tuleb kolmsada viis poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmsada seitse poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. Äh, kakssada kuusteist. Hm? nüüd tuleb kompromiss kümme, ei, regi kuusteist oli eelmine, nüüd on kompromiss kümme poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. kolmsada kümme lisand poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud järgmisena tuleb kolmsada kakskümmend kaks, mis käsitleb karbondioksiidi võrgustikke, poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. selle lisa kohta on hääletus avatud, see oli kolm, kaks, kaks, kolm, kaks, kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud üsna selge enamusega. nüüd jõuame kompromiss kolmeteistkümne juurde poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. suuline muudatusettepanek. kas kellelgi on suulisele muudatusettepanekule mingeid vastuväiteid? kui ei ole, siis me selle lihtsalt lisada lisandina ja jõuamegi nüüd kompromiss neljateistkümne juurde. poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nii, ja nüüd nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd kompromiss viisteist. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend viis. loodetavasti oled selle üles leidnud, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmsada nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletuid samuti vastu võetud kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmsada viiskümmend viis, see on lisa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd muudatus, e-, ettepanek kolmsada seitsekümmend, see on leheküljel kaheksateist minu dokumendis, see on siis muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend, lisa, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kakskümmend kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kontrollime, kompromiss kakskümmend, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? nii, hääletus on lõppenud. ja see ongi vastu võetud nüüd muudatusettepanek kolmsada viiskümmend kolm, äh, sõnade energy efficiency lisamine. see on härra Tšömesi muudatusettepanek kolm viis kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. ja siin on meil osade kaupa hääletus kompromissi tõttu, nüüd kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend kaheksa härra Marinesko poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, kolmsada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid. kas me saaks seda kontrollida? teeme uuesti käega, kolmsada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kolmsada üheksakümmend viis lisa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid see on tagasi lükatud, kolmsada üheksakümmend kaheksa, see on identne neljasajaga, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, regi kakskümmend, poolt, vastu, erapooletuid, see on ka tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada üks, siin on suuline muudatusettepanek, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? niisiis on, ollaksegi vastu, kes on neljasaja ühe poolt ilma suulise muudatusettepanekuta vastu ja erapooletuid, see on tagasi lükatud. regi kakskümmend kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Äh, nelisada kaks ja nelisada kolm on identsed, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, kontrollida saame nelisada kaks ja nelisada kolm. palun, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? ja hääletus on nüüd lõppenud. rahvapartei üks hääl liiga palju. okei okay.. ärge nüüd enam enda hääletuskaarte sisse pange. olge kena. kas kõik on nüüd hääletanud ja hääletus on lõppenud? ja see on tagasi lükatud Regi kakskümmend üks ja budget kakskümmend on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nelisada viis poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud raportööri muudatusettepanek viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nelisada neli poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nelisada kuus poolt, vastu, erapooletuid see on tagasi lükatud nelisada seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nii, kompromiss kakskümmend viis nüüd, mis on juba mõne lehekülje kaugusel, annab teile hetk aega, et see üles leida, see on leheküljel kakskümmend seitse ma ei tea, kuidas sellega nüüd täpselt sai, kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd jõuame kompromissi kakskümmend kuus juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd kompromiss kakskümmend seitse olete üles leidnud, see on siin lehekülje keskel, kakskümmend üheksa lehekülg, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd nelisada seitsekümmend kuus poolt, ei, see langeb ka ära, kui eelmine kompromiss sai vastu võetud, on nii või? ei, vabandust, ütleb härra esimees, hoopiski muudatusettepanek seitsekümmend üks. eelmine langes ära, sellepärast et kompromiss võeti vastu. niisiis, muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd läheme kompromissi number kakskümmend üheksa juurde, kes on poolt? vabandust, päevakorraline küsimus. nelisada kaheksakümmend kolm oli seitsmekümne ühega identne. jah, tõesti, vabandust, ütleb härra esimees, äh, need on tõesti identsed, nii et nad said mõlemad vastu võetud ja oleme nüüd kompromiss kahekümne üheksa juures. kompromiss kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kompromiss kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. viissada neliteist on järgmine, kes viissada neliteist. kes on poolt, vastu, elab erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd neli, üheksa, kaheksa, muudatusettepanek nelisada üheksakümmend kaheksa, kõik ikka teate, kus oleme. poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. regi kakskümmend kolm, neljas osa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud regi kakskümmend kolm, viies osa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. regi kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viissada kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. viissada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viissada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, viissada kakskümmend neli, palun, hääletus on avatud. kõik hääletanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. nüüd on meil tarvis koos hääletada viissada kakskümmend kolm ja viissada seitsekümmend kaks. poolt, vastu, erapooletuid kontrollime seda ka. niisiis viissada kakskümmend kolm ja viissada seitsekümmend kaks hääletus avatud. ei, see ei lange ära. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud? jah, nüüd ta ikkagi kukub ära. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletuid, see on vastu võetud. viissada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Budget kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viissada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viissada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime siiski, hääletus on avatud viiesaja kahekümne kuue osas. kas kõik on hääletanud, Rahvaparteil on nüüd juba kaks ülearu. hästi, kõik on nüüd korras ja hääletus on ka lõppenud. ja see on vastu võetud. nüüd kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viissada kakskümmend üheksa ja viissada kolmkümmend langevad ära ja viissada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse, Regi, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kompromiss kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada nelikümmend kaheksa, viissada nelikümmend üheksa identsed poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viissada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kuuskümmend kaks lisanduv poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada kuuskümmend kolm, viissada kuuskümmend neli on identsed poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kuuskümmend kuus, mis juhtus viissada kuuekümne viiega? viissada kuuskümmend viis on sama kui viissada kuuskümmend kolm. ehk siis praegu hääletame viissada kuuskümmend kuus, proua Vils poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. proovime uuesti, üheksakümmend viis poolt, juba parem, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Reegi kakskümmend kaheksa langeb ära, nüüd üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, viissada seitsekümmend üks, hääletamine on alanud. jällegi Rahvapartei, palun, Mati ja Georgios, palun võtke oma kaardid välja, teil on liiga palju kaarte. jah, nüüd on juba hästi. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Regi kolmkümmend poolt, vastu erapooletud. kontrollime, hääletamine on alanud regi kolmkümmend. Georgios jällegi, kas palun võtaks kaardi välja, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viissada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. Regi kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kolmkümmend kaks langeb ära, viissada seitsekümmend seitse ja viissada seitsekümmend kaheksa identsed poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse, poolt alustame uuesti, kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. budget kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üks ja viis, sada kaheksakümmend seitse on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa B, kolmkümmend üheksa B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa J poolt, see on I, mitte J ja olen endast ette rutanud, ütleb esimees. kolmkümmend üheksa i, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, kolmkümmend üheksa joot poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa K poolt. hakkame uuesti peale. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda, hääletamine on alanud, kolmkümmend üheksa K. One EPP too many much. jällegi Rahvaparteil üks hääl liiga palju. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud üks asi korraga, Georges. nüüd äh, kompromiss nelikümmend. kas kõik leidsid üles? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsesada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada nelikümmend kaks lisandub, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. regi, regi üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, regi üks hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli A. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli B, B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse keeleline parandus, seda me ei hääletanud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus ja sada kolmkümmend seitse on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud. kontrollime, sada viiskümmend üks hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu proovime uuesti, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. väga hea, kontrollime sada viiskümmend, hääletamine on alanud. James loobib juba pudeleid siin saalis. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud järgmine lehekülg, kompromiss nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te tahate kontrollida seda? väga hea, kontrollime siis sada viiskümmend neli lisanduv tekst, äh, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? rahvaparteil on jällegi liiga palju hääli. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Klaus sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada viiskümmend seitse hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada kuuskümmend, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, sada seitsekümmend neli, hääletamine on alanud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 erapooletud, vastu võetud. Budget viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud. kontrollime, sada kaheksakümmend kaks vist vastu võetud, aga kontrollime, sada kaheksakümmend kaks, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, sada üheksakümmend neli. kontrollime seda uuesti, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme ja kakssada üksteist on identsed. kas te tahate kontrollida kakssada üheksat? no kontrollime, hääletamine on alanud kakssada üheksa kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kümme ja regi üksteist on identsed. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist poolt, vabandust, kakssada üksteist jäi vahele. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kontrollime, kakssada kakskümmend üks hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakssada kakskümmend kaks väga vähesed hääletasid, nüüd äh, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Budget kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõplik hääletus ja vastavalt uutele reeglitele siis toimub kolm hääletamist, läbirääkimiste mandaat, kõigepealt räägime ettepanekutest, siis seadusandlik resolutsioon ja siis äh, Äh, institutsiooni vaheline läbirääkimine. kas see on kõigile selge? kõigepealt, seadusandlik ettepanek muudetud kujul, hääletamine on alanud, see toimub elektrooniliselt kõik. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. kaheksakümmend poolt kaheksa vastu, viis erapooletut vastu võetud, nüüd seadusandlik resolutsioon, kes on poolt või hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kaheksakümmend üks poolt, kaheksa vastu, viis erapooletut samuti vastu võetud. ja nüüd institutsioonide vaheline läbirääkimised, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kaheksakümmend kuus poolt, kuus vastu, kaks erapooletut. palju õnne meie kolmele raportöörile! And could I, could I hand, hand the floor to ja nüüd annaksin sõna proua Satorile, palun. aitäh, ma sooviks äh, tänada raportööri suurepärase töö eest. Ehm, see näitab, et on võimalik teha ka head koostööd, kui isegi siis, kui tegemist on nii raskepärase menetlusega, kui selline ühine äh, Äh, töö meie komisjonide vahel, meie töö nüüd jätkub äh, läbirääkimistega nõukogus ja ma arvan, et ka see töö saab olema väga konstruktiivne, ma tahaksin nüüd paluda kõiki äh, ITRE kolleege minna ruumi viis B null null üks, seal me jätkame hääletusi ja me tänan kõiki ja soovin kõigile häid jõule. suur tänu, nüüd kümneminutiline paus, kui ITRE esindajad lahkuvad ja enne, kui me üle-euroopalist transpordivõrgustikku hakkame hääletama.